lõppenud, hääletamine toimub homme kell kaksteist kolmkümmend. nüüd ma pean lugema ette teadaande. pädevad Soome ametkonnad on andnud teada, et äh, proua Petile on nimetatud Euroopa Parlamendi saadikuks asendamaks äh, härra äh, Idalat äh, esimesest märtsist kaks tuhat kaksteist pärast seda teadaannet on äh, mainitud kolleeg pannud ometi maha esimesel märtsil, äh, lähtuvalt kodukorra vastavatest artiklitest võtab äh, parlament teadmiseks, et ametikoht on vabanenud esimesel märtsil ja on informeerinud ka vastavaid ametkondi